siin mul on teile mõned teadaanded. alustan äh, sellega, et äh, proua Ulla Tornaes on nimetatud Taani valitsuse liikmeks. palju õnne, äh, proua Tornaes, ministriks saamise puhul parlament tunnistab, et kahekümne üheksanda veebruari seisuga on proua Tornaesi koht vaba. me oleme vastavatel